Äh, ja panustanud ka meie aruteludesse, ma tahaksin tänada kogu koda selle eest, aitäh! suur aitäh, härra Haan! ja meil on kuus resolutsiooni eelnõu, arutelu on sellega lõppenud ning äh, hääletus loi-, leiab aset pärast äh, viimase arutelu lõppu. järgmiseks päevakorrapunktiks on Kashgari olukord ja kultuuripärand. tegemist on Uiguuri autonoomse piirkonnaga Hiinas, Xinjiangiga. esmalt saab sõna härra Keller, Kelam. Uiguurs have practically become a minority in the Uiguurid vajavad rahvusvahelist toetust selleks, et äh, oma kultuuripärandit kaitsta. tegemist on iidse linna Kashgari eh, saatusega. kaheksakümmend viis protsenti vanast Kashgarist plaanitakse maha lammutada. on oluline, et takistatakse ajalooliste hoonete lammutamist ja nende asendamist kaasaegsete hoonetega, kui Hiina võimud tahavad tõesti meid veenda selles, et kõik läheb hästi, siis nad peavad eelkõige eh, veenma selles, kohalikke elanikke, nimelt et nende keelt õpetatakse eraldi koolis samal tasemel kui hiina keelde ning nende kuule-, kultuuripärandit säilitatakse siiani on EKOMOS-il olnud väga palju kogemusi linnapärandi säilitamisega ja ma eh, loodan, et eh, Hiina valitsus eh, võimaldab anda sellele linnale UNESCO kultuuripärandi tiitli, mis võimaldaks seal olevaid, olevat pärandit kaitsta. suur aitäh ja proua Šake, üks minut. suur aitäh, härra volinik, kallid kolleegid tegemist on hiidsiidide linnaga, mis on sattunud hävitamise ohtu, tegemist ei ole mitte ainult kultuuripärandiga, vaid tege-, vaid sellega, et see linn on väga oluline kogu uiguuri rahvale. selle all võib kannatada saada kogu Hiina kultuuripärand. mitte kedagi huvita see, et Hiina levitab äh, nüüd oma kultuuri surudes alla äh, varasemat. inimõigustest ja vähemuste õigustest kinnipidamine on üks põhiolulisi asju. me nõuame, et lisataks ka škaar äh, küsimus äh, ühisresolutsiooni, mis puudutab Usbekistani ja Kasahstani kultuuripärandite lisamist UNESCO kultuuripärandisse ja me loodame, et komisjoni tegevus saab olema ka äh, tulusam ja tõhusam selles valdkonnas tulevikus. suur aitäh, proua Šake, proua Keringer, te Oedenberg, üks minut, palun. suur aitäh. tänane arutelu leiab aset äh, kuu pärast äh, Dalai-laama külaskäiku. loodan, et olukord paraneb äh, Tiibetis, aga nüüd on äh, kõne all uiguuride vähemus. Äh, Hiina võimud väidavad, et nad tegelevad ka seal terrorismi vastu võitlemisega, aga, aga praegu tegelikkuses tähendab see seda lihtsalt, et hävitatakse kultuuripärandit. tahetakse muuta kogu Kashgari linna, maha lammutada vanalinn, tegemist on ühe kõige parema näitega Äh, Kesk-Aasia toonasest arhitektuurist. seda piirkonda külastavad äh, tuhanded turistid iga aasta ja see linn peaks kuuluma samuti UNESCO pärandi nimekirja. loodetavasti Euroopa Liit suudab siin äh, tõhusalt tegutseda ja tuletab meelde Hiina võimudele, et kultuuripärandit on vaja kaitsta ja vähemuste õigustest kinni pidada. suur aitäh! ja proua Prepols, üks minut. Ehm, suur tänu. on selge, et Kashgar on kindlasti uiguuride eh, kultuuriidentiteedi eh, hea näide. kahekümne seitsmendal jaanuaril korraldasin ma konverentsi Brüsselis ja ma nägin seal sellise eh, Hiina ohtliku linnastumise mõju inimestele Eh, hiinlaste eh, muidugi vabandus on siin see, et nad hoolitsevad inimeste eest, aga ainult viiskümmend protsenti vanast linnast eh, jääb alles ja ma arvan, et on äärmine aeg, et me käituksime ja väga, tegutseksime ja väga tugevalt, enne kui on viimane hetk käes. see parlament on kritiseerinud Hiina ametivõime ja valitsust, sellepärast et demonstratsioone äh, Äh, Urumtšis äh, alla suruti. aga nüüd me tahame kindlasti integreeritumaid äh, maade selles piirkonnas, et toetada kohalikke inimesi ja nende kultuuri identiteeti. aga täna kahjuks Hiina poliitika Kashgaris on täpselt vastupidine, nad hävitavad selle piirkonna ja ei hoolitse ja ei anna sõna üldse kohalikele inimestele samas nad ei luba Kashgaril liituda UNESCO kultuuripärandiga. ja see on minu arust väga tüüpiline, kuidas Hiina Kommunistlik Partei kultuuriküsimustega tegeleb. suur aitäh! poolteist minutit. ja härra Tanok, palun Euroopa Liidu moto on kultuuri paljusus ja keele paljusus. Hiina kohta see kahjuks aga ei kehti, sellepärast et kommunistlik partei ei põlista üldse paljusust. see tähendab seda, et Hiina valitsus surub peale enamuse tahtmist vähemustele ja me juba teame, kuidas Tiibeti kultuuri ja usku on viimase viiekümne aasta jooksul alla surutud. ja nüüd me näeme täpselt samasugust käitumist ka Xinjiani provintsis Kashgari linnas. tegemist oli siiditee väga unikaalse kesklinnaga, linnaga, seal oli väga äh, mitmekesine kultuur, aga nüüd on oht, et linn äh, lahu- äh,, lammutatakse ja seetõttu mul ei ole mingisugust äh, kaastunnet nende äh, äärmuslaste mm, tegevusele, kes on ka Al-Qaedaga seotud selles piirkonnas. aga ma kutsun üles Hiina ametivõime äh, Kashgari toetama. suur aitäh, kolleeg Tänok ja kolleeg Tavares, palun. suur aitäh, kolleegid, härra president tõtt-öelda nendest kolmest teemast, mida me täna pärastlõunal arutame, on Kashgari küsimus see, kus me tunneme ennast kõige jõuetumalt. me rääkisime Pakistanist, rääkisime Valgevenest ja on põhjust arvata, et Euroopa Liidul ei ole mitte Äh, kõvemat äh, häält nendes riikides, aga kui me räägime tõepoolest Hiina küsimusest, siis me teame tegelikult, et meie poliitiline kõlapind on palju väiksem kui teiste kahe puhul. sellepärast, et see, mida teeb härra Sarkozy ja proua Merkel öö, äh, omaenda pealinnades, on, on hoopis eripalgeline Hiina režiimi vastased demonstratsioonid teatud riikides isegi on ära keelatud, näiteks äh, Portugalis, kuna Lissaboni külastas Hiina kõrge ametnik. niisiis äh, Hiina valitsus püüab äh, meid panna uskuma sellist illusiooni, et opositsiooni ja demonstratsioone nende riigis üldse ei toimu, ükskõik kas siis Shanghais või Tiibetis või Uiguuris, aga väga raske on parlamendil midagi väga konkreetselt öelda ja oma resolutsiooni mõtteid äh, praktikasse panna. sellepärast, et uigurite vastane äh, genotsiid tuleb lõpetada ja me peame selle demonst-, oma resolutsiooni kirja panema. me tahame, et Hiina võimud äh, säilitaksid seda kultuuripärandit selles regioonis, mis on kultuuriliselt väga väärtuslik, aga meie valitsusjuhid samal ajal viskavad ennast Hiina valitsuse eh, jalgade ette, sellepärast et eh, neil on head kaubandusvõimalused selles riigis. niisiis, meie siin näitame eh, kui võimetud me tegelikult oleme midagi tegema, sellepärast et meie valitsused näitavad tegelikult üles hoopis auväärsust Hiina valitsuse suhtes, nii et me peame kindlasti oma liikmesriikides midagigi muutma. aitäh! järgmine kõneleja, palun härra Posselt. aitäh, president. uiguurid, nagu juba öeldud, ei ole ainult mitte rahvusvähemus, vaid tegemist on siiditeel elanud põliselanikkonnaga. uiguuri maailmakongress on leidnud aset ning nad loodavad oma kultuuripärandit Kashgaris säilitada läbi ühe organisatsiooniga, mis Strasbourgis hiljuti äh, kohtus. nii et me tahame öelda hiinlastele, et nad äh, tegelikult tegelevad tänasel päeval kultuurilise genotsiidiga. Nad peaksid tunnustama, et et nad peaksid äh, tunnustama kindlasti äh, vähemusrahvaid ja see on ühe kultuurirahva sümbol. hiinlaste enda konstitutsioon kolmes oma artiklis ütleb, et kultuuripärandit tuleb hoida. väga selge on see, mida me tahame oma Hiina partneritelt, me tahame, et äh, nad vastaksid meie mu-, muredele ja kaitsesid, kaitsesid uiguuri kultuuripärandit. suur aitäh, ütleb härra president ja üheks minutiks proua Gretšu suur aitäh, president! mina isiklikult leian, et me peame vaatama asju erinevatest vaatenurkadest. me ei pea kindlasti olema oma vaadetes eelarvamuslikud. me ei pea ainult eh, eh, hiinlasi süüdistama, mis Xinjiangi eh, piirkonnas praegu toimub, on vägivaldne ja me peame erilist, erinevate etniliste gruppide vahelist dialoogi toetama. Hiina valitsus räägib sellest, et nad kaitsevad oma elanikke, eriti kuna islami äärmuslase, äärmuslaste oht on olemas ja ma arvan, et me peame toetama demokraatiat. suur aitäh! ja nüüd proua Ojoland härra president, on väga hästi teada, et Uiguuria äh, on saamas teiseks Tiibetiks. Hiina Rahvavabariik on selgeks teinud, et Kashgari eluasemereformi eesmärk on lammutada maha Kashgari vanalinnast kaheksakümmend viis protsenti. selline tegevus tuleb lõpetada ja Euroopa Liit peab nõudma, et Hiina Rahvavabariigi ametivõigud, võimud ei hävitaks seda olulist kultuuripärandit ning Hiina äh, siiditeed äh, ÜRO deklaratsioon rahvus- või etniliste, usuliste või keeleliste vähemuste õiguste kohta ning ka Hiina Rahvavabariigi põhiseadus tuleb austada ja seda peab tegema isegi Pekingi valitsus ise. Hiina Rahvavabariik on aina rohkem läbi viimas keelelist ja kultuurilist assimileerimist seda ka uiguuride kallal ning ka tiibetlaste kallal. tegemist on kultuurilise genotsiidiga äh, kahekümne esimesel sajandil ja me ei saa seda lihtsalt äh, tolereerida. suur tänu, lugupeetud kolleeg ja härra Paška, poolteist minutit suur tänu sellest, et mulle sõna andsite, lugupeetud president, lugupeetud härra volinik. võimud Hiinas ei ole eriti äh, rahul sellega, kui mõned, äh, mõningaid iidseid kultuure isegi mainitakse, eriti neid tsivilisatsioone, mis jätsid äh, praeguse Hiina territooriumile oma olulisi sündmusi. Kashgar on äh, moslemitest uiguuride keskus ja hiinlased on püüdnud äh, juba aastatuhandete jooksul seda territooriumit ise domineerida, aga need on äh, tõrjutud. seega Hiina Rahvavabariik tahab maha suruda erinevaid äh, kultuurilisi väljendusi ja tahab ka hävitada Kashgari linna kultuuripärandit. ma ei ole kindel, kas Hiina esindajad saavad äh, järgida seda filosoofiat, kust kaitstakse kultuuripärandit, sest ka kaasaegne Hiina ei põhine mitte omaenda kultuuripärandile, vaid ka teiste rahvaste kultuuripärandile. Hiina suhtumine uiguuri ja Tiibeti kultuuripärandisse näitab meile seda, et Hiina võimud ei suuda äh, seda äh, austada, mis, neid jälgi austada, mida teised rahvad on jätnud nendele riigile äh, ja me peaksime kindlasti äh, kaitsma iga, kõiki mälestusi, kaasa arvatud Tiibet ja Kashgar. suur tänu. ja ma vabandan, et ma katkestasin teil liiga kiiresti. Äh, nüüd äh, kõigepealt härra Kelly, siis üks minut Kashgar on kolme poole miljonile inimestega linn mis on natuke väiksem kui äh, Iirimaa äh, elanikkond, see on lähemal Bagdadile kui Pekingile, see on äh, suure siiditee peal asuv linn ning see on ka üks parimatest moslemi arhitektuuri näidiseid, seal on kõige suurem mošee hauamärk ja tegemist on kultuurilise varandusega praegusel hetkel on ta suures ohus, sest Hiina tahab äh, linna ümber ehitada, väites, et tegemist on äh, maavärina ohuga. me ei suuda seda aktsepteerida, sest me leiame, et äh, sellega, sellisel viisil kaob suur varandus, mida me saame ära teha, ilmselt väga vähe, kuid me saame seda praegusel hetkel väljendada ja see on oluline Äh, kindlasti tuleks äh, antud linn kaasata ka kultuuripärandi nimekirja ning me peaksime inimestele teadvustama neid väärtusi seal, et nad säiliks ka tuleviku jaoks, sest äh, see on kaotus maailmale ja kaotus ka Hiinale, suur tänu. suur tänu, lugupeetud kolleeg ja härra Repo, üks minut. lugupeetud president resolutsioonis on tegemist väga olulise kultuuripärandi kaitsmisega ning me räägime vähemusrahvuse kultuuriidentiteedi säilimisest. Kashgari vanalinn on üks parimini säilinud keskaegsetest linnadest, iidsetest linnadest. Nende ajalugu ulatub Hiina Han-dünastiani, kus tegemist oli linnaga, mis oli oluline etapp siiditeel, mis ühendas Aasia ja Euroopa terves selles piirkonnas on äh, terve maailma silmas pidades väga oluline kultuuriline tähtsus. Äh, Hiina ei toeta, et Kashgar oleks osa UNESCO maailmapärandist, kus äh, see piirkond säilitakse järgmistele põlvkondadele meie peaksime omalt poolt väljendama äh, toetust kultuurilise identiteedi kaitsele, mis on osa piirkondlikest strateegiast. Euroopa Liidu Hiina äh, esindus võiks anda omapoolselt ka toetusi selleks, et äh, toetada Kashgaride kultuuripärandi ja identiteedi säilimist. suur tänu! suur aitäh, härra Rebo! ja nüüd vaba mikrofon tulevased äh, põlvkonnad äh, sõltuvad meie tänasest tegevusest ja me peame kaitsma selliseid äh, kohti nagu Kashgar. tegemist on islami mälestisega Hiinas. kahe tuhande üheksandal aastal tegi Hiina valitsus teatavaks ehitusplaanid, mille raames lammutatakse maha kaheksakümmend viis protsenti vanalinnast ja asendatakse kaasaegsete korteritega. aga see lammutamine tuleb lõpetada tuleb välja kujundada äh, arenduskava, mis võimaldab säilitada vanalinna. kogu siditee peaks kuuluma äh, UNESCO pärandikaitseprogrammi, Hiina liitus sellega samuti ja ma kutsun üles komisjoni ja nõukogu tõstatama neid küsimusi ka läbirääkimistel Hiina valitsusega. suur aitäh ja Roome vai Rueda, palun! Uh, aitäh, kultuuripärand on oluline identiteedilise säilimise seisukohalt ja see on nii Euroopas, Hiinas kui ka mujal. Hiina võimud teavad seda. ometigi me oleme näinud, kuidas nad on äh, seda pärandit lammutanud erinevates piirkondades nagu Tiibetis ja nüüd nad teevad seda samuti uiguuri maa-aladel Kashgaris siin me peame jällegi oma seisukohti selgitama ja me peame nõudma Hiina valitsuselt, et nad peataksid koheselt eh, kultuuripärandi hävitamise eh, Kashgaris ning eh, tagaksid arhitektuuri säilimise ning nimetaksid ametisse eksperdid, kes tegeleksid renoveerimisega. siin on mängus valitsuse usaldusväärsus ja see põhineb ka sellel, kuidas nad oma vähemusi kohtlevad kui Hiina tahab olla usaldusväärne rahvusvahelisel tasandil, siis nad peavad võrdselt ja õiglaselt kohtlema äh, rahvusvaheliste standardite alusel kõiki vähemusi, ka uiguure. suur aitäh, kolleeg Romevai Rueda ja järgmisena härra Rüübik. aitäh, härra president, lugupeetud volinik. ma usun et kultuur, identiteet peavad olema meie tähelepanu keskmes. nagu öeldud, väga oluline on, et me teaksime, milline meie identiteet on ja seda, selleni on võimalik jõuda läbi kultuuripärandi. kultuuripärand kuulub kogu maailmale ja ma usun, et Hiina peaks siin üles näitama head tahet. meil on olemas kokkulepe otseste investeeringute kohta dollarites sellesse riiki. ja siin on meil võib-olla teatud tegutsemisvõimalus, me võiksime selle kaalukausile panna ja nõuda, et peetaks kinni vähemuste õigustest. ma usun, et rahvusvahelised suhted siin võivad äh, mängu tulla küll. suur aitäh ja kolleeg Essaia, üks minut. kiitoksia, puhemees Kiinassa. suur tänu. Hiinas äh, etniliste vähemuste äh, põhiõigusi ei austata, äh, rääkimata sellest, hoolimata sellest, kas meil on tiibetlased või uguurid ähm,. Hiina ei toeta Kashgari kandidatuuri UNESCO maailmapärandi asukohana. sooviti Kashgari linn panna siidide äh, olulise linnana UNESCO kaitse alla ja Hiina ise ei ole seda linna kandidatuuri teiste linnade hulgas soetanud, sest see on uiguurdi kodukoht. Nad on alustanud suurte linna, äh, vanalinna osade hävitamisega, väites, et nad teevad seda linnaelanike kaitseks ja nende turvalisuse nimel, kuid kultuuri ja äh, rahvusvahelised äh, asutused peavad seda uiguuride õiguste rikkumiseks Hiina Kommunistlik Partei peab äh, mõistma asjaolu, et tegemist on Hiinas kultuuriliselt mitmekesise ühiskonnaga ja nendel vähemustel peab olema ka kultuurilise enesemääramise õigus, suur tänu. suur aitäh, kolleeg Essaia ja kolleeg Sarnetski. kas teil on protseduuriline küsimus? ma tahtsin lihtsalt sõna võtta, kui tohib, sellel teemal äh, das Wort kann ich Ihnen momentan nicht geben. Das Internet... ei, aga ma ei saa teile sõna anda. Te andsite märku, et teil on protseduuriline küsimus, aga praegu on tegemist äh, vaba mikrofoniga. proua Sesku suur aitäh, Kashgari kultuuripärand on ohtu sattunud ning sellega seoses ide-, uiguuride identiteet. selline hävituspoliitika viib selleni, et see rahvusvähemus võib üldse ära kaduda. tegemist on selge vähemuste õiguste rikkumisega ja siin on tegemist äh, lisaks sellele ühe parima näitega islami äh, kultuurist äh, Kesk-Aasias. tänavad, majad, hooned, kõik tuleb renoveerida selleks, et parandada elanike elutingimusi. ja tekib küsimus, miks võimud ei investeeri just inve-, renoveerimisse? ajalooline linnakeskus peab olema UNESCO äh, Äh, kultuuripärandis nagu kogu äh, siiditee ja ma nõuan, et Hiina valitsus teeks lõpu linna hävitamisele. suur aitäh, proua Pasescu! enamus kõnelejaid pidasid kinni oma kõneajast, nii et ma saan anda veel kaks kõnelejat, proua Korhola ja siis härra Tšernetski. kiitoksia. suure sen sijaintinsa vuoksi Kiina Hiina läänerannikul asuva Kashgar ja uiguurid on suutnud äh, aastast tuhande vanuseid traditsioone säilitada. Kashgar meelitab igasse aastas tuhandeid turiste sinna. strateegilise asukoha tõttu Hiina valitsus tahab kontrollida seda piirkonda selleks, et tagada energiaturule ligipääsu. Hiinal on õigus majanduslikuks arenguks, aga vähimuste õiguse harta põhjal tuleb kaitsta uiguuride õigusi Kashgari tuleb arendada sellisel viisil, et tagada uiguuride traditsioonilist eluviisi. majandust ja taristut võib arendada ka siis, äh, et ei hävitata kaheksakümne viie protsendi ulatuses vanalinna ja ei kolita uiguure äh, teistesse piirkondadesse, hävitades nende ühiskondliku koosluse. tuleb äh, takistada Kashgari linna hävitamine ja vastasel juhul uiguuride eksootiline kultuur võib tervenisti hävineda. suur aitäh, proua Korhola ja nüüd äh, lõpetuseks härra Tšanetski. president, daamid ja härrad, vabandan, et äh, ennist õigesti märku ei andnud sellest, mida soovisin, aga ma tahtsin jah, osaleda arutelus, mitte aga protseduurilist küsimust tõstatada. Teie asemel äh, tõesti, ma annaks ka esmalt sõna proua Basescule kui endale, aga jällegi me räägime vähemuste küsimusest, uiguuridest, islamivähemusest siis Hiinas ja ma tahaksin meelde tuletada, et meil oli ka resolutsioon sellel teemal varem. ning eh, ma tahaksin meelde tuletada seda, et me peaksime siin arvesse võtma ka teisi vähemusi, keda kiusatakse tagasi kommunistlikus Hiinas, nagu katoliiklased katoliiklasi ja kristlasi üldiselt kiusatakse väga tugevalt taga. Hiina võimud on kehtestanud äh, reeglid äh, kirikutele, mida, millega katoliku kirikud ei saa nõustuda. nii et me peame äh, kõikide usuvähemuste eest võitlema Hiinas. suur aitäh, kolleeg Tšarnetski ja sellega on vaba mikrofon lõppenud ja nüüd äh, komisjon härra. Äh, suur aitäh, president. kultuuripärandi säilitamine on loomulikult äh, ülioluline, et tagada vähemuste traditsioonide ja eluviiside austamist. oluliste kultuuriobjektide hävitamine on tõsine löök mitte ainult kultuuripärandile, vaid vähemusgrupile ning ka kultuuripärandile tervikuna. selles valguses on Euroopa Liit mures Kashgari vanalinna hävitamise pärast uiguuri autonoomses piirkonnas. Kashgar on kultuurikeskus ning uiguuride jaoks on see väga tähtis. Kashgari nähakse kui Jeruusalemma mm, kristlaste jaoks, moslemite jaoks. seetõttu on väga oluline eh, Hiina võimud on öelnud, et eh, linna tuleb ümber ehitada selleks, et seda maavärinate eest kaitsta aga need meetodid, millega seda tehakse, ei ole vastuvõetavad. kaheksakümne viie protsendi ulatuses vanalinna eh, võidakse hävitada väga olulised kultuuriobjektid on juba hävitatud. ka kakssada tuhat inimest on ümber asustatud äh, nende endi kodudest ja enne seda mõjutatud kodanikega äh, läbirääkimisi sellel teemal ei peetud Kashgari linn on uiguuri kultuurikeskuseks eh, olnud sadu aastaid ning see oleks oluline ka kultuuripärandi säilitamiseks tulevikus. Hiina on otsustanud, et Kashgar ei tohi kandideerida UNESCO kultuuripärandi mm, asukohaks. me saame aru, et UNESCO on rääkinud ka Hiina ametivõimudega, no mis puudutab Kashgari traditsioonilise kultuuri ja pärandi hävitamist. Euroopa Liit äh, jagab neid muresid ning seetõttu kutsub üles äh, Hiina ametivõime töötama koos UNESCO-ga, et Kashgari ümberehitamine vastaks äh, rahvusvahelistele parimatele praktikatele antud valdkonnas. Euroopa Liit kutsub üles ka Hiina ametivõime tagama, et Kashgari elanikke räägitaks, elanikega räägitakse läbi nende linna tuleviku nimel ja, ja nende arvamusi võetakse arvesse, aitäh! suur aitäh, volinik Haan! kuus resolutsiooni ettepanekut on esitatud, arutelu on lõppenud sellega ja läheme edasi hääletustega esmalt. Pakistan